enne seda, kui Euroopa Liit äh, kõik meie riigid ära rikkus, nii et äh, toogem poliitika ka siia kotta. härra Patson, eelmine avaldus